mul on lühike teadaanne teile. austatud daamid ja härrad, praegustel praegusel hetkel teravneb olukord Alžeerias dramaatiliselt. Alžeeria armee eh, on alustanud eh, rünnakut Andemi vastu. Eh, Ain Aminasi terrorirühmitus on, hoiab vangis Euroopa pantvange. pantvangide võtmine selle relvastatud terrorirühmituse poolt ma mõistan selle väga teravalt hukka. Euroopa Parlamendi nimel avaldan toetust perekondadele, Ühendkuningriigi valitsusele ning terrorirühmitus hoiab vangis lisaks eurooplastele ka alžeerlasi, kes töötavad eurooplastega koos. Euroopa Liit teeb kõik võimalikku selleks, et pantvangid vabastada rünnak äh, Alžeeria riigi territooriumil näitab, kui pingeline on julgeolekuolukord selles piirkonnas. džihadistide poolt äh, valitseb selles piirkonnas tõsine oht, see puudutab mitte ainult seda piirkonda, see puudutab ka Euroopa Liitu, see puudutab rahu kogu piirkonnas Euroopa Parlamendi nimel loodan ma et on võimalik leida rahumeelne lahendus, mis ei too kaasa surmaohvreid. austatud daamid ja härrad. protseduur artikkel